sii-, minul kui esimehel pole täna siin ka midagi oma poolt teatada ja seega jõuame päevakorrapunkti number kolm juurde, et äh, asjaomaste andmebaaside põhjal tehtava kontrolli tugevdamise, tugevdamisest välispiiridel hääletada. muudatusettepanekud on õigusteenistus üle kontrollinud, nii nagu see meil tavaks on, ja saime teada, et mõningad muudatusettepanekud, mida esitas kolleeg Schaffhausen, ei ole hääletatavad. ei ole hääletatavad sellepärast, et õiguslik alus tegelikult ei rajane mitte meie dokumendil, vaid inimõiguste deklaratsioonil ja alati siis, kui osundatakse inimõiguste äh, deklaratsiooni, siis see ei ole Euroopa Liidu õiguslike otsuste aluseks, me peame sellega arvestama, aga meie õiguslik alus ei saa selles seisneda ma puudutan, et see on muudatusettepanekud eh, kaheksakümmend neli, seitsekümmend viis, üksteist, kaksteist, kolmteist ja kuusteist ja nende osas järelikult hääletust ei toimu. Äh, muude, äh, härra Schaffhauseni muudatuste ettepanekute osas me loomulikult hääletame. kui ei ole teisi arvamusi, siis on see asi nüüd otsustatud. jõuame tavapärase hääletusmenetluse juurde aga ma kuulsin, et härra Tänakil on ettepanek hääletuse osas. palun, härra Tänak. mina räägiksin ühest teisest teemast, meil on siin plokkhääletus, mis puudutab välispiire ja andmebaasi ja siin ma saan aru, et enamik fraktsioone on härra Schaffhauseri ettepanekute vastu, nii et äkki saaksime siis hääletada nende üle korraga. see pole nüüd küll mingi alternatiivne ettepanek, vaid täiendav ettepanek. osa niisuguseid taotlusi on juba maha võetud ülejäänud võib hääletada plokis, kas keegi on plokis hääletamise vastu? kui ei, siis järelikult oleme sellega nõus, palun. aitäh, härra juhataja me ei pea muudatusettepanekute osas mitte eh, plokis hääletama, igal muudatusettepanekul on oma tähtsus ja tähendus mistõttu olen mina plokis hääletamise vastu. επαναλαμβάνω και αργά για να προλαβαίνει η μεταφραστική. Ma kordan täiesti aeglaselt selleks, et tõlgid suudaksid kaasa tõlkida, kordan. me ei saa plokis hääletada, me peame iga muudatusettepanekut ükshaaval kaaluma. iga muudatusettepanek on omaette oluline, olulise tähtsusega ja me ei saa lihtsalt kõiki asju nagu ühte patta äh, valada ja siis plokis hääletama kukkuda abstimmen, ob über diese An- nii, hääletame selle üle, kas nende muudatusettepanekute osas saab hääletada plokis. kes on selle poolt, et härra Schaffhauseni ettepanekute osas hääletada plokis? kes on vastu? kes jääb erapooletuks? seega on asi otsustatud ja ma tahaksin paluda, et me teeksime seda kohe alguses. kes on Schaffhauseni ettepanekute poolt, tõstke palun kätt kes on vastu, erapooletud. niisiis Schaffhauseni ettepanekud eh, tagasi lükatud, muudatusettepanek seitsekümmend kuus, poolt, vastu, tagasi lükatud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa, seitsekümmend üheksa poolt vastu, erapooletud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu, kontrollime elektrooniliselt. jah, that's your problem <laughs> probleemi kohta, mida eelistati saalist ilma mikrofonita, teatas koosoleku juhataja, et see on esitaja probleem. jah, kui asi läheb napiks, siis palun väga, kontrollime. okei okay., the vote is closed. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud, kaks, kakskümmend üks, kolmekümne kuue vastu, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud No, 21, no? Ah, that is, oh no, 84 on top, yeah, 84. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ei, see on Veržea muudatusettepanek ja me saame kakskümmend kaks kuni kakskümmend seitset hääletada plokis. saame või? ei saa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 It's closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend kaks pool, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend poolt. no see on ju see Schaffhauser. It's identical and Schaffhauser is lost. Schaffhauseri võtsime ju maha. nii, muudatusettepanek kolmkümmend, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt, vastu tagasi lükatud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend viis poolt, viiskümmend viis poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. neli poolt vastu, erapooletud vastu võetud. viiskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. kuuskümmend poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. Mein Gott. Antrag 1 dafür. muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ük-, kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kes on selle arvamuse poolt täielikult elektrooniline hääletus And Kathi? Das Ergebnis ist geschlossen. tulemus on juba või? küsib härra juhataja. vastu võetud viiekümne kahe poole, kaheksa vastuhääle ja ühe erapooletuga André, ich habe mit abgestimmt. Ja, danke sa auf mich aufpass. <laughs> ka mina hääletasin, tore, et te jälgite, mida ma teen. ja nüüd jõuame Euroopa piiri- ja rannikuvalve raporti juurde. kas härra Naart kui raportöör soovib veel midagi sissejuhatavalt öelda, kui ei, siis hakkame kohe hääletama. Eh, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss number neli, kompromiss number neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis äh, sada kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada üheksa poolt vastu erapooletud tagasi lükatud sada kümme, poolt vastu erapooletud tagasi lükatud üks, sada üksteist, poolt vastu erapooletud tagasi lükatud neliteist, poolt vastu erapooletud tagasi lükatud sada kaksteist, poolt vastu erapooletud tagasi lükatud sada kolmteist, poolt vastu erapooletud tagasi lükatud sada neliteist, poolt vastu erapooletud tagasi lükatud kompromiss viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime sada üheksateistkümnendat muudatusettepanekut, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kolmkümmend poolt, kolmkümmend üks vastu, üks erapooletu. tagasi lükatud. ma lugesin kõik kokku ja teeb kokku kolmkümmend kaks, on neid, kes ei toeta seda muudatusettepanekut. ahah, sada kaheksateist meil just oli, nüüd sada üheksateist. ah, me olime juba seal, no selge, siis sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. no kontrollime siis, jumal küll. aga Der Freund gibt mir nachher einen Whisky aus. aga härra Freund teeb mulle pärast viski selle eest välja Der Antrag mit 32 zu 31 angenommen worden. no kisub lõbusaks. muudatusettepanek äh, kuusteist murd sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. see on too teuer.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 dagegen Enthaltung abgelehnt, 19 dafür, dagegen Enthaltung check. 19 check. üheksateistkümnendat tuleb kontrollida, hääletus on lõppenud. kolmkümmend neli, kahekümne viie vastusega vastu võetud. sada kolmkümmend neli poolt, vastu. Eh, kontrollime hääletus on lõppenud. kakskümmend viis, kolmekümne nelja vastu tagasi lükatud, sada kolmkümmend viis murd sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud härra Tänak, nüüd ma olen väärt juba šotiviskit. hääletus on lõppenud üheksateist neljakümne kahe vastu. ja nüüd muudatusettepanek, kus me nüüd siin jäimegi ähm,. kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud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 erapooletud, kontrollime. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kolm poolt, kakskümmend seitse vastu. ja nüüd kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend neli murd sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend üheksa murd sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on lõppenud. Ta-, tagasi lükatud sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime hääletus on lõppenud, vastu võetud sada viiskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend viis murd sada viiskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud äh, kakskümmend kuus murd sada viiskümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, kontrollime hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. hääled jagunesid võrdselt, tagasi lükatud. ma ei saa arvestada inimesi, kellel ei ole hääletuskaartigi kaasas hääletus on lõppenud, kakskümmend seitse poolt, kolmkümmend üks vastu tagasi lükatud, sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa, sada viiskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kolmkümmend poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud sada kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada kuuskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada kuuskümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada kuuskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üks murd sada kuuskümmend üheksa murd sada seitsekümmend poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada seitsekümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend viis poolt, vastu erapooletud, kontrollime. hääletus on lõppenud kakskümmend kolm kolmekümne ühe vastu tagasi lükatud, sada seitsekümmend kuus poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. hääletus on lõppenud. siin küll midagi ei klapi, ütleb koosoleku juhataja. korral, kordame hääletust elektrooniliselt hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaks poolt, kakskümmend üheksa vastu, järelikult vastu võetud. sada seitsekümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend poolt, vastu erapooletud. no veel ükskord kontrollime hääletus on lõppenud. mul oleks härra Plenkovitši siin vaja, härra Plenkovitš, ma pean nüüd hetkel lahkuma ma arvan, et härra Plenkovitš asub koosolekut juhtima, muidu ma jään lennukist maha. okay.. Can... tere hommikust ja jätkame. sada seitsekümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. mul on mulje et Saku rahva muudatusettepanekud on samasugused nagu Schaffhauseri omad, et kõik on, ülejäänud on vastu, et kas me võiksime sama meetodit, mida me kasutasime Schaffhauseri muudatusettepanekute puhul, kasutada ka Saku rahva muudatusettepanekute puhul? Neid on päris palju. ma arvan, et meil on ainult neli lehekülge siin alles jäänud ja et asja mitte segi ajada, võiksime Äh, siiski jätkata. Äh, härra Kaalar ütleb, et ta ei ole mitte Saku rahva vastu, vaid äh, selle struktuuri vastu. me võime hääletada siin härra Kaalari ettepanekut, ütleb härra Plenkovitš. mul ei ole kõigi fraktsioonide hääletusnimekirju, mina ei tea, aga mis ajast peale on selline asi võimalik? me esitasime muudatusettepanekuid ja mu hääletusnimekiri on kokku pandud ja me peaksime hääletama kõiki muudatusettepanekuid, niimoodi me küll edasi töötada ei saa jätkame hääletamist nii, nagu ennegi ütleb härra Plenkovitš. Oui. Yeah, okay. Hello, we will continue the vote as jätkame hääletust äh,, nagu me seni hääletanud oleme. We voted, which one is now? me hääletasime saja seitsmekümne üheksandat, millega me nüüd jätkame. kolmkümmend kolm, äh, sada kaheksakümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend neli, sada kaheksakümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend viis, kes on poolt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 kolmkümmend üks, kakskümmend seitse, see siiski läks läbi, aga on välja see nii näinud. sada üheksakümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu? erapooletud? Te ei tõsta nüüd korralikult käsi. sada üheksakümmend kaks, elektrooniline hääletus, palun. This one is Uh, sada üheksakümmend kaks on tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, kolmkümmend neli vastu. sada üheksakümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, era-, erapooletud ja kontrollime seda, sest see tundub tõesti väga äh, tasavägine olevat, sada üheksakümmend neli, kontrollime elektrooniliselt It's very similar as the 192. Close. hääletus on lõppenud ja kolmkümmend kaks poolt, kakskümmend neli vastu. ja nüüd sada üheksakümmend viis, kes on poolt, sada üheksakümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada üheksakümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. palun kontrollime seda elektrooniliselt tundub, et on väga tasavägine. hääletamine on lõppenud. ja seekord sai läbi läinud kakskümmend viis poolt, kolmkümmend kaks vastu. ja sada üheksakümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, kes, kes on poolt, kolmkümmend kaheksa erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. ütleksin, et on tagasi lükatud, aga kontrollime, kakssada üks. Close the vote. hääletamine on lõppenud. kolm, kakskümmend kolm poolt, kolmkümmend kuus vastu, tagasi lükatud. kakssada kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud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 kakssada seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kümme, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend, kakssada üksteist, kakssada kaksteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kontrollime, nelikümmend, kakssada üksteist, kakssada kaksteist. Close. hääletamine lõppenud. kolmkümmend kolm poolt, kakskümmend viis äh, vastu, vastu võetud. kakssada kolmteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada neliteist, kes on poolt kes on vastu, erapooletud. arvan, et on tagasi lükatud, aga kontrollime, kakssada neliteist. Close. hääletamine lõppenud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, kolmkümmend kuus vastu. kakssada viisteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üks, kakssada kuusteist, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitseteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Äh, nelikümmend kaks vastu, mm, vastu võetud. kakssada üheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss kümme, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja kakssada kakskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, kakssada kakskümmend seitse. Two two seven. Close the vote. hääletamine on lõppenud kolmkümmend, kakskümmend kolm poolt, kolmkümmend neli ta-, vastu, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud kontrollime kakssada kolmkümmend kaks. Two, two, three, two. Few more votes. Closed. In favor twenty hääletamine lõppenud, kakskümmend üheksa poolt, kakskümmend kaheksa vastu, vastu võetud, kakssada kolmkümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, ka kakssada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend neli poolt, vastu ja er-, mõlemad hääletavad, mm, mõned teist hääletavad mõlema poolt. palun kontrollige, kakssada kolmkümmend neli. kakssada kolmkümmend neli Van Ordeni muudatusettepanekut hääletame praegu. hääletamine on lõppenud. kolmteist poolt, nelikümmend viis vastu ei näinud üldse niimoodi välja. nelikümmend kolm, kakssada kolmkümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend mm, mm, mm, kaks, kolm, üheksa, kes on poolt, äh, kakssada, ähm, kakssada nelikümmend tagasi lükatud, kakssada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud kontrollime kakssada nelikümmend neli. Close. hääletamine on lõppenud, kakskümmend kolm poolt, kolmkümmend viis äh, vastu, tagasi äh, lükatud, kakssada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas kontrollime? ma arvan, et see oli üsna selge kui tõesti soovite kontrollida, siis võime kontrollida. kakssada nelikümmend viis, kontrollime hääletust elektrooniliselt. tagasi lükatud kakskümmend kolm poolt, kolmkümmend kuus vastu, kakssada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kakssada viiskümmend. Two fifty, please. Close. hääletamine lõppenud, kakskümmend üheksa poolt, kakskümmend üheksa vastu. kas keegi hääletas ka ilma kaardita poolt? poolt kotti, siis on see järelikult äh, läbi läinud, kolmkümmend poolt, kakskümmend üheksa vastu. nelikümmend viis, kakssada viiskümmend üks poolt, vastu. kes on vastu? nelikümmend viis, kakssada viiskümmend üks. tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kuus, nelikümmend kuus on tagasi võetud, kakssada neli, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend kuus poolt, vastu. I am speaking in English, it's easier for you to hear me. I am sorry? härra Plenkovitš ütleb, et ta räägib inglise keelt sellepärast, et siis on temast lihtsam aru saada. There was a, uh, there was something in the in the headphones on your channel, but I guess uh, you should not have a problem. Teil oli siis mingi probleem võib-olla kõrvaklappidega, aga kakssada viiskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, äh, tagasi lükatud, kompromiss üksteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa, kakssada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, nelikümmend kaheksa, kakssada kuuskümmend kolm. Six three. hääletamine lõppenud. kolmkümmend kolm poolt, kakskümmend viis vastu, vastu võetud. kakssada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas tahate kontrollida? kontrollime kakssada kuuskümmend kaks. Not many people are lifting their hands. Two, three more votes, please. Closed hääletamine lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kolmkümmend viis vastu. kakssada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud kontrollime mul on väga kahju, aga siin ei ole aru saada, mis tulemus on kakssada kuuskümmend neli. hääletamine lõppenud, kolmkümmend viis poolt, kakskümmend kaks vastu, vastu võetud. nelikümmend üheksa, kes on poolt? jaa, seda ei ole vaja hääletada, kompromiss kaksteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend seitse poolt, vastu erapooletud. kas sotsialistid on poolt või vastu? sel juhul on see vastu võetud. kakssada kuuskümmend seitse, kontrollime. They are very divided, yeah. There is a lot of division with fraktsioonide siseselt on väga palju erimeelsusi, kakssada kuuskümmend seitse hääletus lõppenud kakskümmend neli poolt, kolmkümmend viis vastu tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt? kakssada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, kuidas hääletab Rahvapartei, kes on vastu, erapooletu? kakssada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend kaks tagasi võetud, kakssada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi võetud. kakssada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, äh, tagasi lükatud. viiskümmend kuus, kakssada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, äh, tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend, see oli selge, et see on tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kakssada kaheksakümmend kaheksa, see on täiesti teistsugune. Two or three more votes, so people are leaving, close. hääletamine lõppenud, kolmkümmend üks poolt, kakskümmend viis vastu, vastu võetud kakssada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada üheksakümmend poolt vastu, erapooletud, ütleksin, et äh, vastu võetud, aga kontrollime kakssada üheksakümmend. hääletamine lõppenud, kolmkümmend poolt, kakskümmend viis vastu, kakssada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kakssada üheksakümmend üks hääletamine lõppenud. kakskümmend kolm poolt, kolmkümmend kolm vastu, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kakssada üheksakümmend kolm. Two nine three we are voting. Close. hääletamine lõppenud kakskümmend neli poolt, kolmkümmend neli vastu, tagasi lükatud kakssada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud. arvan, et siin on sama, et tas-, tagasi lükatud kakssada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada üheksakümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada neli poolt, vast-, kolmsada neli poolt, vastu, erapooletud kontrollime kolmsada neli. Closed. hääletamine lõppenud. kakskümmend üheksa poolt, kakskümmend kaheksa vastu. kolmsada viis poolt, vas-, kolmsada viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kolmsada viis. Few more votes. Close. Ähm, hääletamine lõppenud. kakskümmend neli poolt, kolmkümmend kolm vastu, kolmsada kuus poolt, vastu, erapooletud. era-, äh, kontrollime kolmsada kuus. Sorry, the big groups are voting differently and not everybody coherently. Three oh six. kolmsada kuus. hääletus on lõppenud kakskümmend kolm poolt, kolmkümmend üks vastu tagasi lükatud, kolmsada seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmsada kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmsada üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmsada kümme poolt, vastu, erapooletuid kontrollime üle, kolmsada kümme kontrollime Closed. hääletus on lõppenud. kakskümmend üheksa ja kakskümmend üheksa. nii et läheb läbi. Three, one, one in favor. kolmsada üksteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kolmsada kaksteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmsada kolmteist poolt, vastu kontrollime üle, jälle sama olukord. hääletus on lõppenud. seekord kolmkümmend neli vastuhäält, seega tagasi lükatud. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kolmsada kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmsada kakskümmend üks poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, kolmsada kakskümmend kolm poolt, vastu. kontrollime üle. Few more votes. veel paar häält, palun. aitäh. kolmkümmend neli vastuhäält, kakskümmend kolm poolthäält. kolmsada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kuuskümmend üks, murd kolm, kaks, viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmsada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmsada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid vist on heaks kiidetud, aga kontrollime, kolmsada kakskümmend kuus. Three, two, six, plus Kati. Close hääletus on lõppenud, kolmkümmend kolm poolt, kakskümmend kaks vastu. kolmsada kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmsada kakskümmend kaheksa poolt, kolmsada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid kontrollime üle, ei ole kuigi selge Close hääletus on lõppenud. kakskümmend neli poolt, kolmkümmend kolm vastu, kolm, kaks, üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmsada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmsada kolmkümmend üks poolt, kolmsada kolmkümmend üks ja kolmsada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmsada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime selle üle, kolmsada kolmkümmend kolm, palun. Close. hääletus on lõppenud. kolmkümmend poolt, kakskümmend seitse vastu. nii et heaks kiidetud, kolmsada kolmkümmend neli. vabandust, kolmsada kolmkümmend neli langeb ära. edasi on meil kuuskümmend kaks ja kolmsada kolmkümmend viis poolt, vastu vabandan, kolmsada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmsada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kuuskümmend kolm ja kolmsada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmsada nelikümmend poolt, vastu, kontrollime selle üle kolmsada nelikümmend. hääletus on lõppenud, kakskümmend viis ja kakskümmend kaheksa tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid kontrollime ka selle üle, kolmsada nelikümmend üks. Thank you kakskümmend viis, kolmkümmend kaks siis tagasi lükatud, edasi kolm, neli, kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmsada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime selle üle. kolmsada nelikümmend kolm, kontrollime in favor kolmkümmend kolm kahekümne kuue vastu ehk siis heaks kiidetud kolmsada nelikümmend neli poolt. kolmsada nelikümmend neli, palun, kolleegid, poolt, vastu, erapooletuid ma ütleksin, et see on heaks kiidetud, kolmsada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmsada nelikümmend kuus poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmsada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. edasi kolm, viis, üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmsada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmsada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kuuskümmend viis ja kolmsada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmsada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, aga kontrollime selle ikkagi üle. kolmsada viiskümmend viis, palun. Close. kakskümmend kolm poolt, kolmkümmend neli vastu ehk tagasi lükatud Äh, edasi kolmsada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmsada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmsada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmsada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmsada kuus, vabandust, kuuskümmend seitse ja kolmsada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmsada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, vabandust kolmsada kuuskümmend kaks oli viimane, mida hääletasime, see oli heaks kiidetud, edasi kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kolmsada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime selle üle. Closed. hääletus on lõppenud kakskümmend üheksa poolt, kakskümmend kaheksa vastu. kolmsada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmsada kuuskümmend seitse, vabandust, see langeb ära, kolmsada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, seitsekümmend, kolmsada seitsekümmend, kolmsada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmsada seitsekümmend kaks poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud. edasi põhjenduspunktid, nii seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, seitsekümmend kolm poolt. kontrollime üle. ei, ei, ma ei, seitsekümmend kolm poolt, seitsekümmend kolm poolt seitsekümmend kaks, seda soovitakse kontrollida, ei, ma ei tee seda kui tahate siia minu kõrvale istuma tulla, siis palun tehke seda, aga see oli kõik väga selge. seitsekümmend kolm poolt. seitsekümmend kolm, kes on poolt? hästi, kes on vastu? erapooletud tagasi lükatud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, seitsekümmend seitse poolt vastu, erapooletuid kontrollime seitsmekümne seitsme üle. Close. kakskümmend kolm, kolmkümmend kolm ehk tagasi lükatud. edasi, kompromiss üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kuhu me siis nüüd läheme? kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kolm ja kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. number neli. kontrollime üle, ei kontrolli, sest et see oli väga selge. ma tean, et teie ei näe, aga mina näen. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kuus ja kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. number seitse poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kaheksa ja üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletuid kontrollime selle üle Klaus. hääletus lõpetatud, tagasi lükatud, edasi üheksakümmend kaks poolt, vastu, vastu, erapooletuid. kontrollime selle üle, ma ei näe, kuidas te hääletate. Klaus. hääletus on lõppenud, kolmkümmend kuus ja kakskümmend, eks siis heaks kiidetud, number üheksa. siiski üheksakümmend kolm poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid kontrollime selle üle, üheksakümmend kaheksa, palun Close. hääletus on lõppenud, see on heaks kiidetud. edasi üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. lõpphääletus muudetud kujul elektrooniliselt. Close. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. Tough vote. It was not clear. Bruinen. No. No. Okay, dear colleagues, could you please uh... kallid kolleegid, palun võtke istet, kes te siia jääte, sest et siia tuleb härra Žviždits Could you please take your seats and those palun võtke istet ja need, kes soovivad juttu ajada, võiksid pigem ruumist lahkuda või siis äh, kuulata, sest nüüd lähme kolmanda päeva, viienda päevakorrapunkti juurde ja tegemist on siis arvamuste vahetusega. Bosnia ja Hertsegoviina äh, peaministri Deniss Zvitšiga. Euroopa Parlamentu ja odboru za Vainske. ja tervitan teid Euroopa Parlamendis, äh, välisasjade komisjonis ja tervitan ka Lydia Topitšit. mul on väga hea meel, et te siin äh, meiega täna olete, lugupeetud peaminister Zvizdic. neli kuud pärast Bosnia-Hertsegoviina ametliku liitumistaotluse esitamist ja paar päeva enne meie delegatsiooni äh, visiidi Sarajevosse äh, saame me siis äh, teada, kuidas on edenenud reformid Bosnia-Hertsegoviinas. nii et ministrite nõukogu tasemel võime siis teha otsuse, et me palume komisjonilt arvamust äh, Bosnia-Hertsegoviina liitumistaotluse kohta. see on väga oluline otsus ja ma loodan, et kui see otsus tehakse, siis tähendab see suurt edasiliikumist teie teel Euroopa Liiduga liitumise poole, et äh, see annaks uut hoogu kõigi Bosnia-Hertsegoviina ametiasutuste tegevusse, mis on seotud siis kõigi nende kohustuste täitmisega, mis on vajalikuks, vajalikud Euroopa Liiduga liitumiseks. Teid ootab ees veel üks oluline aspekt, mis on seotud eh, stabiliseerimise assotsieerimislepinguga reformide elluviimine on oluline ja teie õigussüsteemi kohandamine Euroopa Liidu õigustikuga. nii et me ootame, et te selgitaksite meile, mis praegu Bosnia-Hertsegoviinas toimub ja kuidas te koordineerite neid mehhanisme mis on olulised Euroopa Liiduga liitumisel. ma teen ettepaneku, et te teeksite sissejuhatava sõnavõtu, umbes viieteistminutilise sissejuhatava sõnavõtu. ma vabandan, et me oleme ajakavast maha jäänud, kuna meil oli väga palju erimeelsusi hääletamisel. Teil on sõna, härra peaminister. Уважаемый lugupeetud daamid ja härrad, minu jaoks äh, on äh, tegemist väga suure auga ja mul on väga hea meel, et ma äh, sain täna tulla siia teie ette, ma näen teie küllakutset nii, et te toetate Bosnia ja Hertsegoviina liitumist Euroopa Liidu poole ja esmalt tahaksin võib-olla mõned kahtlused kõrvaldada. tahaksin rõhutada, et Bosnia ja Hertsegoviina tõesti on väga pühendunud Euroopaga lõimimisele ja et äh, liitumine Euroopa Liiduga on meie jaoks äh, kõige olulisem poliitiline prioriteet ja meie peamine eesmärk, aga loomulikult on ka piirkondlikke ja julgeolekupoliitilisi probleeme, näiteks äh, ka Bosnia-Hertsegoviinas on järjest suurem terrorioht ja seetõttu ei ole meie jaoks mingit muud alternatiivi, kui lõimida Euroopa ja Euro-Atlandi organisatsioonidega, aga meie jaoks on oluline ka meie eesmärgide saavutamise kiirus. demokraatlik, poliitiline, õiguslik, majanduslik olukord, nende olukordade äh, reformimine, ka taristu parandamine on väga oluline ja seetõttu äh, sõltub äh, kõik nendest edusammudest, mida me suudame teha. ma rõhutan veel kord üht asja, mida ma olen korduvalt öelnud. Bosnia-Hertsegoviina tee Euroopasse, ükskõik kui raske see meile praegu tundub, on meie jaoks ainus võimalus. lugupeetud daamid ja härrad, pärast mõningaid aastaid äh, viivitamist on meil nüüd äh, uus äh, liitumisperspektiiv, me oleme saanud uut hoogu ja Sa Saksa ja Briti algatusel peaks, soovitakse siis kiirendada meie liikumist sellel teel ja ma olen väga tänulik selle eest, loodi mitte ainult tingimused, vaid ka prioriteedid ähm, muutusid minu koduriigis ja sinna hulka kuulub ka see, et keskendumine ühiskondlikele reformidele, mis parandavad ka meie kodanike he heaolu, on ainus äh, tee. see on andnud positiivse Ehm, positiivset hoogu ka äh, poliitilisele äh, arengule meie riigis ja loomulikult on meil ka piisavalt poliitilist tahet, me kõik oleme pühendunud äh, Euroopa Liiduga lõimimisele, meil on vastu võetud, tehtud avaldus kõigi Bosnia-Hertsegoviina poliitiliste jõudude nimel, et parlamentide presidendid, kõik valitsuse liikmed on võtnud kohustuse teha reforme äh, Euroopa Liiduga liitumise protsessi käigus. lühikese aja jooksul kõigil valitsemise tasanditel tegime väga palju jõupingutusi selleks, et teha tõesti kõik, mis võimalik, mis meid Euroopa poole liikumise teel edasi aitaks. pean ütlema, et see ei ole lihtne, sest vaja on teha väga raskeid ja kohati valusaid reforme, mis muudavad äh, meie riigi ähm, valitsemist, aga majanduslikud ja ühiskondlikud reformid on suunatud siiski edaspidigi Euroopaga lõimumisele. Bosnia ja Hertsegoviina ministrite nõukogu, aga ka kõik teised valitsemistasemed mm, Bosnia-Hertsegoviinas on saanud hakkama sellega, et me oleme tõesti edasi liikunud ja et äh, meie valitsuse praegune mandaat on äh, tõesti meie liitumisprotsessile andnud tõesti täiesti uut hoogu. Te teate, et äh, veebruaris sellel aastal esitas Bosnia-Hertsegoviina ametliku liitumistaotluse, tegemist oli ajaloolise sammuga mm, teel Euroopaga lõimumise poole, see tähendas uue peatüki avamist ähm, meie riigi ja teie riikide vahelistes suhetes, solidaarsus, õigusriiklus, äh, võrdsus ühiskonnas Need on äh, üksnes mõned sambad, millel rajaneb Euroopa Liidu stabiilsus ja heaolu. Bosnia-Hertsegoviina oma ametlikus liitumistaotluses äh, tõi väga selgelt välja, et me tahaksime olla osa Euroopa perekonnast ja seetõttu me loodame siiralt, et äh, meie senised jõupingutused ja senised meetmed, et neid tunnustatakse ja et äh, väga varsti on tulemuseks see, et äh, me saame siseriiklikul tasandil täiendavaid meetmeid võtta. mõtlen siinjuures äh, ka küsimustikule, see on meie jaoks väga oluline kandidaadi, kandidaatriigi saamise, staatuse saamise jaoks. Teie jaoks võib-olla on see tavapärane, aga Bosnia ja Hertsegoviina kodanike jaoks on selline küsitlus väga oluline, kaheksakümmend protsenti kodanikest soovivad Euroopa Liiduga liituda. see on väga oluline samm meie ühiskondliku stabiilsuse ja edasise, edasiliikumise jaoks. Need edusammud, mida me oleme viimasel ajal äh, teinud, me tahame sel teel jätkata, aga ma tahaksin rõhutada, et äh, oluline on ka teiste prioriteetide äh, kallal tööd teha, me edendame stabiliseerimis- ja assotsieerumislepinguga tehtavat tööd. E, meil on ka majanduslikke meetmeid, mida, millega on vaja tegeleda aastal kaks tuhat viisteist kõigil valitsemistasanditel võeti vastu majandustegevuskava millis sisaldab tervet rida majanduslikke ja õiguslikke reforme kuni aastani kaks tuhat kaheksateist, oktoobris kaks tuhat viisteist võtsime vastu detailse tegevuskava nende äh, tegevuste ellurakendamise kohta ja ministrite tasandil on samuti terve rida meetmeid, mis annavad panuse eh, riigi stabiliseerum-, stabiliseerimisele ja on vaja tervet rida meetmeid selleks, et parandada sotsiaalmajanduslikku olukorda meie riigis, ühiskonna olukorda tervikuna, aga meie tähelepanu keskmes on see, et me soovime parandada kodanike eluolu kõik strateegiad tegelikult äh, tegelevad täpselt nende eesmärkidega, nagu näiteks õigus ähm, äh, õiguslikud äh, reformid, kus toimub struktuuriline dialoog Euroopa Liidu Bosnia ja Hertsegoviina vastu, võitlus terrorismi vastu ja kõigi äärmustuste vormide vastu või siis korruptsioonivastase võitluse tegevuskava on ka veel ähm, uusi seadusi, nagu näiteks karistusseadustiku reform ja terve rida uusi seadusi, mis puudutavad äh, tööturu, turgu ja maksuküsimusi. oluline on äh, ka tagada nende seaduste ellurakendamine äh, riigi kõigi osade tasandil ja kogu õigussüsteemi kohandamine meie riigi kui terviku tasandil. ma rõhutaksin seda, et meie reformid on parandanud meie majanduse olukorda eelnevatel aastatel, sama ootame ka sellest aastast kaks koma üheksa protsenti äh, on, kasvas meie SKT eelmisel aastal ning rohkem kui kahe protsendi võrra suurenes töö, tööhõive tase Äh, es-, ekspordi maht samuti kasvas äh, ja väliskaubanduse defitsiiti oli võimalik vähendada üheksa protsendi võrra, turismisektoris äh, oli kasv samuti kakskümmend protsenti, tootmise ja ekspordi puhul e-, e-, on meie jaoks kõige olulisemad e-, valdkonnad energeetika, põllumajandus, turism, see kõik näitab, et meie tooted on konkurentsivõimelised ja mm, neid tuntakse hästi piirkonnas ja laiemalt Euroopas. kõige olulisem kaubandusvaldkonnas on see et, et seitsekümmend kaks protsenti meie kaubandusest käib Euroopa Liiduga. me tahame stabiliseerimise ja assotsieerimislepingu protokolli Horvaatia äh, liitumise kohta Euroopa Liiduga mm, äh, vastu võtta, tegemist on äh, meie jaoks suurte väljakutsetega. väga olulised on meie jaoks erinevad majandusküsimused, aga ka põllumajanduse küsimused loomulikult on see seotud ka poliitiliste meetmetega, sellepärast et stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu kohandamine tõstatab ikka jälle küsimusi, mis on otsustava tähtsusega meie ja meie liitumise jaoks Euroopa Liiduga. läbirääkimismeeskonnad on teinud tööd ühise lahenduse leidmise nimel. ma olen, varsti läbirääkimised lõpevad ja ma olen kindel, et meil õnnestub läbirääkimised varsti lõpetada, et me saame näidata, eh, kui eh, tõsiselt me võtame Euroopa Liiduga lõimumist. ja mis puudutab koordineerimismehhanismi, siis eh, Bosnia-Hertsegoviina kõigil valitsemistasemetel tegeldakse sellega selleks, et saavutada paremat rakendamise taset, olen ise osalenud paljudel kohtumistel eh, e-, erinevate riigi osadega, Republika Srpskaga, et me tõesti saame, saaksime täita kõiki nõudmisi ja et Republika Srpska oleks ka kaasatud koordineerimismehhanismi praegu on tegemist koordineerimise viimase etapiga ning ma lähtun sellest, et äh, koordineerimismehhanism, ähm, et selle vastuvõtmine on äh, võimalik äh, samasuguse hooga, nagu ähm, me varem oleme üles näidatud, näidanud teistes valdkondades, mis puudutab muid prioriteete, mis ministrite nõukogul on, siis oluline on meie jaoks kaasamine, aga loomulikult ka õigusriiklus, terrorismivastane võitlus, aga ka piirkondlik koostöö ja meie jaoks on väga oluline ka Bosnia-Hertsegoviina ähm, liitumine NATO-ga. me soovime, et Bosnia-Hertsegoviina oleks äh, ähm, jõukas riik ja ükskõik, kui suured on meie ees olevad väljakutsed, äh, arvame me, et äh, meil on juba konkreetseid edusamme tehtud paljudes valdkondades. Ehm, üleilmsed äh, probleemid ja ohud näitavad meile, et äh, me peame võitlema terrorismi vastu ka oma riigis, me võtsime riigi tasandil vastu seaduse selleks, et edendada võitlust terrorismi vastu, aga ka kõigi korruptsioonivormide vastu ka selles vallas oleme jõudnud juba koordineerimisetappi. arvamuste vahetusega äh, salateenistust ja äh, CIA direktoriga saime omapoolseid lahendusi välja töötada. terrorirünnakud Pariisis, Brüsselis, aga ka Istanbulis olid ka meie jaoks vapustavad ja äh, Ähm, meil rabas, vapustas see, kui paljud inimesed surma said, võitlus äh, äh, selliste rünnakute vastu on samuti asi, millega ka meie tegeleda tahame, sellepärast et tegemist on äh, asjadega, mis ohustavad rahvusvahelist julgeolekut ja rahu. me peame tugevdama struktuure, võtma meetmeid, mis võimaldaksid meil paremini kaasata ka usukogukondi, et ka nemad osaleksid selliste küsimuste lahendamisel ja tahaks rääkida ka piirkondlikust koostööst, heanaaberlikest suhetest. Need kuuluvad meie välispoliitika kõige olulisemate prioriteetide hulka ja need on olulised ka pikaajalise jätkusuutliku arengu ja heaolu tagamise jaoks riigis Bosnia ja Hertsegoviina on väga huvitatud rahu tagamisest kogu Lääne-Balkanil ja sellepärast meie ja teised ähm, piirkonna riigid äh, taga, äh, kannavad vastutust äh, heanaaberlike suhende edendamise eest, meil on vaja paremat piirkondlikku koostööd. viimastel aastatel oli meil võimalus tõesti teha edusamme ähm, heanaaberlike suhete arendamise vallas meie parim, lähimate naabritega. esimest korda üle kahekümne aasta toimus äh, Bosnia-Hertsegoviina ministrite nõukogu ja valitsuse ühine istung Serbia ähm, valitsusega ja koostöö Euroopaga lõimimise vallas toimub juba Horvaatiaga ja järgnevate kuude jooksul toimub meil ka toimuvad meil ka ühised istungid Horvaatia ja Montenegro valitsustega, kellega meil on head suhted ja meil õnnestus oma äh, suhetes äh, veel üks edusamm teha, kui kahe tuhande viieteistkümnendal aastal õnnestus sõlmida leping Viinis. Euroopa Liit on väga oluline olnud piirkondliku koostöö loomisel, on olnud erinevaid algatusi, nagu näiteks Viina protsess, see ei olnud mitte pelgalt poliitiline vaid äh, see on tõesti, seal on tõesti tegeldud äh, ühiskondlike probleemidega, et et Bosnia-Hertsegoviina oleks kaasatud, Berliini protsess on väga oluliseks toeks äh, ka meie teel Euroopaga liitumise suunas. mul on hea meel öelda ka, et selline koostöö näitab meile, et äh, uks Euroopa Liitu on meie jaoks endiselt avatud ja võttes arvesse Berliini protsessi ja Euroopa Liidu ka tehtava koostöö tegevuskava on äh, ministrite nõukogu võtnud vastu terve rea meetmeid, et äh, Bosnia-Hertsegoviina saab osaleda ähm, Pariisi tippkohtumisel. mul on, me lähtume sellest, et et seal on võimalik tutvustada olulisi transpordi- ja keskkonnaprojekte. nagu te teate, Bosnia-Hertsegoviina eelmisel aastal oli Euroopa Nõukogu eesistujaks. me näitasime, et me oskame teha konstruktiivset ja head koostööd ja et me ei ole pelgalt mingisugune riik Euroopa kaardil ka terrorismivastases võitluses oleme al-, alustanud äh, oluliste protsessidega ja lõpetuseks tahaksin teile kinnitada, et Bosnia-Hertsegoviina on äh, täielikult pühendunud äh, reformidele, mida on vaja läbi viia selleks, et liikuda Euroopa Liidu suunas ja et Euroopa Liiduga liitumise taotlus oli lihtsalt üks samm selles protsessis me loodame, et meie liitumistaotlus saab positiivse vastuse ja et positiivne otsus Euroopa Komisjonilt jõuab ka arvamusküsitlustesse, mm, jätab jälle ka arvamusküsitlustesse Bosnia-Hertsegoviinas, et see on, on positiivne samm lõimimise suunas. ma pean ütlema, et me oleme teadlikud, kui suured ülesanded meie ees on ja et me tõesti tahaksime Euroopa Komisjoni küsimustikuga väga mm, põhjalikult tegeleda, ma tahan teid tänada äh, objektiivsuse eest äh, teie viimase raporti ja resolutsiooni koostamisel, aitäh Bosnia-Hertsegoviina toetamise eest, aitäh selle eest, et toetate meie liikumist Euroopa Liidu suunas, aitäh äh, resolutsiooni eest ja aitäh ka ülesande eest, et äh, Bosnia-Hertsegoviina liitumistaotlust käsitletaks nii kiiresti kui võimalik. ma tänan teid äh, Euroopa Liidust tuleva toetuse eest, aga ma tean, et äh, suurimad ülesanded on meie ees, aga ilma teie toetuseta oleks see kõik veelgi raskem. tänan teid veel kord selle võimaluse eest täna siin äh, teie ees äh, esineda ja ma tahaksin rõhutada kui oluline on selliste kohtumiste korraldamine, selliseid kohtumisi on vaja korraldada nii, nii tihti kui võimalik. minu jaoks on tegemist järjekordse sammuga teel Euroopa Liidu. sa vašom professioon ja velikim poliitiliskim iskustom, nanan seda, et too mandaat on praegu arhitekt. aitäh! arvestades teie kogemusi, teie kogemuste pagasit, olen enam kui veendunud, et te suudate astuda järgmised sammud Euroopa Liiduga integreerumise suunas, teie eelkäijad olid ka alati väga pühendunud, see näitab, et Bosnia ja Hertsegovina võib olla üks nendest riikidest, kus asjad võivad leida ka kiirema arengu ja meie oleme valmis teid selles osas äh, toetama, muuhulgas toetama teie reformiprotsesse. nüüd ma annan sõna kuuele kolleegile. palun kõikidel eh, ajast kinni pidada, sest aeg on meil juba ammu umbes. ja ma loodan, et eh, me saame siis rääkida härra Zvizdičiga ka eh, reedel, kui me oleme kõik teiega koos äh, Sarajevos. härra Preeda, palun. suur tänu, tere tulemast härra minister, te olete siin Bosnia-Hertsegoviina sõprade seas ja te nägite seda ka arutelus raporti üle ning hääletuses. ilmselgelt toetatakse teie riiki siin Euroopa Parlamendis, et olete olnud väga julge ja tahaksin teid üles kutsuda lahendamaks kiiresti need kolm lahendused probleemi, mis kindlasti võimaldaksid ka lihtsamini anda Bosnia-Hertsegoviinale kandidaatriigi staatus nõukogus. Te puudutasite ka äh, kolme äh, aspekti, koordineerimismehhanism ning assotsiatsiooni ja stabiliseerimise leping äh, ja nii edasi, nii et ma ei hakka sellest pikemalt rääkima Te suudate kindlasti saavutada endale seatud eesmärgi ehk siis kandidaatriigi saat-, staatus aastaks kaks tuhat seitseteist. tahaksin teile esitada ühe küsimuse. tegemist on sellise delikaatse eh, teemaga, kohalikud valimised eh, kuulutati välja valimiskomisjoni poolt eh, eelmisel nädalal, seda üle terve riigi, välja arvatud Mostari linnas, nii et see on loomulikult murettekitav ja kuidas te kavatsete selle probleemi lahendada, suur aitäh teile, härra minister! suur tänu! suur aitäh! suur aitäh, et olete siia kohale tulnud, suur aitäh ka tehtud töö eest, nii et te väärite igati kogu meie toetust ja mitte ainult, ma ei räägi siin meie komisjoni toetusest, vaid Euroopa Parlamendi toetusest laiemalt. mul on suur heameel ka järgmisel nädalal Mostarisse ning Sarajevosse ise kohale minna. mul on paar küsimust. novembris kaks tuhat neliteist tutvustati Euroopa Liidu uute lähenemist Bosnia-Hertsegoviina suunal. nüüd on sellest siis poolteist aastat möödas ja nii-öelda see eksperimentaalne faas on nüüd läbi. ja siit ka minu küsimus, et teie olete ju täitevvõimu juht ja kas teie arvates selle pooleteist aasta jooksul on siis äh, nüüd saanud Bosnia-Hertsegoviinas selline makromajanduslik tervik, ehk siis äh, probleemid on lahendatud näiteks transpordi ja energiasektoris, mis on ju absoluutselt vajalikud selleks, et infrastruktuuri olukorda riigis parandada. nüüd ma lugesin Bosnia ajakirjandusest seda, et probleeme on tööpuudusega, eriti just noorte hulgas. Te ütlesite, et tegemist on teemaga, mis peab olema prioriteetseks kõikidel valitsemise tasanditel Bosnia-Hertsegoviinas. nii et on ju fakt, et noori põhimõtteliselt diskrimineeritakse ja seega tuleb pakkuda neile majanduslikke stiimuleid. sest et loomulikult noored on ju ka kõige innovaatilisemad ühiskonnas alles hiljuti räägiti kokkuleppest Rahvusvahelise Valuutafondiga. kas on nüüd võimalik see kokkulepe sõlmida selleks, et vähendada Bosnia-Hertsegoviina noorte püü-, tööpuuduse väga kõrget määra? loomulikult on sellel ju väga olulised majanduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed. Äh, suur aitäh, kolleeg Radoš, palun. aitäh härra juhataja, ka mina tahaksin rõhutada, et mul on väga hea meel äh, Bosnia-Hertsegoviini edusammude üle, aga ka selle üle, milline on riigi lähenemine Euroopa Liiduga liitumises, liitumisse. jah väga hea on lahendada probleeme, kui majanduslik keskkond seda soodustab, te rääkisite sellest, et tööhõive on suurenenud kaks protsenti, sellest, et üheksa protsenti on vähenenud väliskaubanduse defitsiit, te rääkisite kaubandus mahtude kasvust, loomulikult on selge, et niisuguses olukorras on oluliselt lihtsam reforme ellu viia, kuid ma räägiks, tahaksin kuulata põhjalikumalt majanduskasvu kohta, kas see on stabiilne, millel see rajaneb ja kas te võite olla kindel, et see ka jätkub? aitäh. aitäh. kolleeg Kauso-Põrmui, palun. suur aitäh, mina tahaksin e- esitada teile küsimuse teema kohta, mis valmistab meile suurt muret nimelt Bosnia ja paremäärmuslased, nüüd on nimetatud uut, uus kultuuriminister ja me tunneme selle üle väga suurt muret, sellepärast et tema ju ülistab näiteks juutide tapmist ning ühtlasi ka Horvaatia Vabariigi teise maailmasõja ajal, suur aitäh! vi ste kolega Permuj stvarno malo sada pretjerali. härra Permuj, nüüd te veel küll soolasite veidi üle eh, ja tegelikult eh, ei ole teie küsimus kuidagi seotud härra Zverstitši visiidiga meile. ma räägin teiega isiklikult sel teemal ja nüüd annan sõna kolleeg Šuitsale. aitäh, Andre ka ma olen ka kerges segaduses pärast selle kolleegi sõnavõttu, kes püüab siin rääkida suhetest Horvaatiaga, millel ei ole Bosnia-Hertsegoviinaga vähimatki tegemist. aga härra Sirsic, ma õnnitlen teid teie sõnavõtu puhul. ma leian, et teie eh, lähtepositsioonid Bosnias-Hertsegoviinas on väga soodsad ja mul on hea meel, et me võime riigi saavutatud edusammude üle vaid rõõmustada. jah, majandusedusammad on eh, küll veidi nõrgad, kuid on terve rida positiivseid majandusnäitajaid nagu SKT kasv ja tööhõive suurenemine. kas te võiksite meile selgitada, kuidas te sellist majanduslikku tervenemist põhjendate? millega äh, ja äh, kuidas teil on õnnestunud majandus äh, sotsioloogiliste, sotsio-, sotsiaalsete probleemide tõstmine lipu, riigilipukirjale? Te ütlesite, et te püüate oma poliitikat ühildada kõikide föderatsiooni tasanditega, kuid kui ma teist õieti aru sain, siis ütlesite ka seda, et Serbia Vabariigiga on teatud probleeme, kas Serbia Vabariik on teie arvates tõsimeeli võtnud kursi Euroopa Liidule või peab, äh, peetakse selle, seda Euroopa Liitu nõrgendavaks faktoriks? suur aitäh, ka mina rõõmustan selle üle, et olete tulnud siia Euroopa Parlamenti, mina äh, olen Bosnia-Hertsegoviina küsimuses variraportöör Sotsiaaldemokraatide fraktsioonis, tunneme me suurt rõõmu selle üle, et Bosnia-Hertsegoviina on avaldanud soovi saada Euroopa Liidu kandidaatriigiks ja ka meie ootame huviga tulevasi arenguid. nüüd mina tahaksin esitada küsimuse, mida tegelikult juba kolleeg puudutas, aga see valmistab meile tõesti tõsiselt muret. Mustari linnavalitsuse kohta käib see konstitutsioonikohus tegi otsuse kahe tuhande kaheksandal aastal ja minule ja minu fraktsioonile valmistab muret see, et kaheksa aastat ei ole toimunud seal kohalikke valimisi, nii et tähendab inimestel, see tähendab, et inimestel ei ole olnud võimalik kasutada oma valimisõigust nüüd äh, teine küsimus, mille üle muret tunnen, on järgmine. Bosnia-Hertsegoviina valitsuse võimalik siis lahendus on, et luuatakse, loodakse siin kahetine süsteem ühelt poolt bosnialastele, teiselt poolt horvaatidele ja see oleks kindlasti samm tagasi, mitte edasi, nii et ma sooviksin, et te selgitasite, selgitaksite seda täpsemalt ja selgitaksite valitsuse nägemust sellest. aitäh, härra Kann. ja nüüd Ivo Vaigel, teil on viimane küsimus. tere päevast, härra juhataja ja härra minister Nuku esimees, ma tervitan teid. ma olen väga rahul et, et oli meile võimalik täna rääkida häid uudiseid. see, mida te rääkisite majanduskasvust, on loomulikult rõõmustav e, ja soodne positiivne element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 osalesin arutelus, kus Bosnia ja Hertsegovinat ei näidata kui probleemi siin laienemise kontekstis ja tegemist on ikkagi osa Lõuna või Kagu-Euroopa äh, ühtekuuluvuses tulevikus ja tegemist on kindlasti ka tulevase kandidaatriigiga. nüüd, mis puudutab dialoogi Bosnia-Hertsegoviinas äh, erinevate äh, ühiskonnagruppide vahel on väga oluline ja on seda kindlasti ka tulevikus ja seega ma tahaksin teada, et kuidas teie näete eh, arenguid selles valdkonnas oma riigis ning eh, võib-olla siis juhiksin tähelepanu ka ohule, et Bosniat võidakse näha kui eh, potentsiaalset islamiäärmusluse kantsi. nii et äh, ma sooviksin veenduda, et äh, te selle teemaga ka tegelete, tänan. aitäh, kolleeg Vaigel. härra ministrite nõukogu esimees, teil on kuus-seitse minutit selleks, et kõikidele nendele küsimustele vastata, palun aitäh ma tänan kõiki esitatud küsimuste eest ja huvi eest, mida te üles näitasite. katsetan järgimööda vastata. härra Preeda, härra Kaan, ma arvan, et ma saan teie küsimustele koos vastata. Te küsisite olukorrast kohta Mostarist see on loomulikult praegu Bosnia-Hertsegoviina jaoks väga tähtis küsimus. küsimus kohalike võimuorganite valimisest mustaris lahendatakse Bosnia-Hertsegoviina parlamendi tasemel. ministrite nõukogu ei osalenud menetluses ja ei esitanud ka vastavat lahendust, kuid ma võin teile täie selgusega kinnitada, et me lähtume kõigi poolt ilmselt jagatavatest põhimõtetest kõigi poolt, kes on seotud Mostari temaatikaga. härra Kaan, te küsisite, mis saab, ei, linna ei jagata eh, kaheks etnilisest põhimõtetest lähtuvaks linnaosaks. see ei oleks usaldusväärne ega usutav lahendus Äh, valimised saavad seal toimima kolme põhimõtte järgi. siin ei tohi tekkida etniliste, äh, etnilist jaotust, kui moodustatakse valimisringkonnad ja lõplik lahendus peab seisnema selles, et tagatakse linna terviklikkus. Nendel põhimõtetel rajanevad kõik tehtud ettepanekud loomulikult on olemas äh, teatud sisemisi valikuid, kas linnal saab olema üks linnapea või kaks linnapea või isegi kolm linnapead, lähtudes kolmest äh, etnilisest rühmast, kes äh, omavahel siis võimu vahetavad ja siis tuleks otsustada, millised kompetentsid neil on, millised pädevused selle nimel, et nad äh, su-, suudaksid edasi minna, aga mitte tekitada linna lõhenemist. on ju võimalik koostöö, mis võib osutuda väga edukaks, olla ka näiteks teistele Bosnia ja Hertsegoviina linnadele, teiseks see oli ühe teie väga väärtusliku kolleegi küsimus, kes küsis et äh, mis saab äh, ministrite nõukogu otsusest, mis võeti tagasi neliteist kuud tagasi, jah, me põhimõtteliselt äh, oleme jäänud selle dokumendi põhimõtete juurde ja see dokument on taganud muudatuse riigis ja majanduse pöördumise tõusuteele. Bosnia-Hertsegoviina pole enam lõhenenud turg, see muutub üha terviklikumaks majandusruumiks kuid me oleme ka tõdenud, et äh, täienev ühtlustamine, harmoniseerumine on vajalik. selleks, et lähtuda põhiseaduslikest põhimõtetest, vajame me ühistrateegiat kogu riigi tasandil. ja seejuures me peame tõepoolest viima läbi meie kõikide jaoks ühised ja prioriteetsed projektid, meil on praegu energia ja transport, aga ka keskkond kesksete tähtsusega projektideks. kuni Pariisi tippkohtumiseni oleme me kindlasti suutnud need programmiprojektid vastu võtta. Need kujunevad meie prioriteetideks ja kajastavad neid prioriteete, mida me oleme riigina endale püstitanud, muuhulgas kõikide riigi osade arengu nimel. see tähendab, et need prioriteedid fikseeritakse ka üleriigilisel tasandil või siis riigi osade, kantonite tasandil. Need saavad olema väga olulised projektid. Lašva Travniku ühendustee kuulub muuhulgas eh, transpordisektori viie prioriteedi hulka. rohkem ma sellel projek-, transpordiprogrammil ei peatuks, et detaile on liiga palju, kuid see äh, maantee väljaehitamine peab kujunema transpordisüsteemi väljaehitamise üheks prioriteediks. see peaks aitama kaasa kaasavuse ja sidususe edenemisele meie riigis. meie riigis on loomulikult äh, suureks probleemiks tööpuudus, see on praegu äh, kuskil kahekümne nelja protsendi tasemel. noorte hulgas on tööpuudas eh, kuni kuuskümmend protsenti ja see kujutab endast tõeliselt tõsist probleemi, mistõttu eh, teeme rõhuasetuse sellele, et eh, kas me suudame töökohti luua ise või rahvusvaheliste investorite toel, et me suudaksime luua töökohti Äh, just eeskätt noortele. viiskümmend miljonit äh, marka kasu, äh, rakendati selleks, et suurendada kuni kolmekümne aastaste inimeste tööhõivet. väga inim-, väga paljud leidsid ka siis oma töökoha, seitsesada viiskümmend miljonit krediiti USA dollarit, USA, USA dollarites saime ka Ameerika Ühendriikidelt ja ka seda raha kavatseme me rakendada selleks, et edendada Bosnia-Hertsegoviina jaoks huvitavaid majandusharusid ja luua töökohti noortele inimestele. ma leian, et, et viimase viie aasta jooksul on A viiskümmend miljonit USA dollarit kulutatud ka tööhõive suurendamise nimel. nii, kui me räägime majanduskasvust, siis meie majanduskasv on ka tulevikus usutav, sest see rajaneb ekspordil. see rajaneb eh, kvaliteedi, meie toodete kvaliteedi tõusul ja konkurentsivõimel loomulikult eh, saab seda saavutada kvalifitseeritud tööjõu abil. seega me oleme suutnud saavutada majanduskasvu nendes valdkondades, mis meie jaoks on eriti olulised, nagu näiteks metsamajandus. oleme metsamajandusse panustanud viissada kakskümmend miljonit eurot loomulikult ka autotööstus, tekstiilitööstus, jalatsitööstus ja ma ei räägi siin, äh, äh, need on need tööstusvaldkonnad, mida tooteid kavatseme eksportida, seejuures me ei räägi äh, energia ekspordist. ka turismisektoris on selgelt näha tõsist tõusu, aga mitte ainult turismisektoris tu-, turistide arv on kasvanud kakskümmend üks protsenti, samuti on kasvanud meie riigis ööbimiste arv. lugupeetud proua Suitsa, ma tänan teid teie toetuse eest, heade sõnade eest meie riigi aadressil see, mis puudutab Bosnia-Hertsegoviina liitumissoovi Euroopa Liiduga, siis kirjutasid selle alla nii valitsuskoalitsiooni kui ka opositsiooniparteid nii üleriigilisel kui ka piirkondlikul tasandil. Äh, vab-, Serbia Vabariigi seisukoha, seisu, see, poolt pole mitte mingit vastuseisu. see äh, liitumisprotsess liitumisprotsessi toetamine võib sageli olla jah, nii aga suusoojaks öeldud ja vahel on praktikas asjad teistmoodi, kuid ma võin teile kinnitada, et viimased kaheksa kuud ootan edenenud koordineerimismehhanism ja me oleme teadnud, teinud teatud edusamme. jah, on teatud eraldumiskatseid, on räägitud erinevalt sellest, kuidas mõistetakse integratsiooniprotsessi Euroopa Liiduga ja kuidas saaks pöörata eh, eh, Bosnia-Hertsegoviina kasuks, jah, siin on teatavaid lahkarvamusi. aga nüüd, kui tulla Ivo Vlaikeli juurde Sloveeniast ja tema märkuste juurde, siis tahaksin öelda, et Bosnia-Hertsegoviinas ei ole bosnia keelt, on kolm keelt ja mitte üks bosnia keelt, meil on bosnia, serbia ja horvaadi keel ja kui räägite ekstremismist, siis me oleme teinud suuri edusamme võitluses ekstremismi ja terrorismiga. Bosnia-Hertsegoviina oli üks väheseid riike, kes äh, võt-, sätestas oma terrorismi vastu võitluses seaduses, et need, kes pöörduvad tagasi illegaalsetest sõjakolletest, äh, peavad olema need, kes satuvad õigusorganite tähelepanu alla me oleme võtnud vastu avaldusi, milles me selgelt kaitseme milles me kai-, milles me selgelt eh, avaldame oma seisukohta nende vastu, kes on osalenud illegaalidena illegaalsetes sõjakolletes. Eh, on ka neid, kes tegelikult ei kuulu islami kogukonda kuid ka nemad äh, täidavad seadusi ja peavad kinni äh, siseriiklikes seadustes. Bosnia-Hertsegoviina ametkonnad võivad teile kinnitada, et võitluses ekstremismi ja terrorismiga oleme saavutanud häid tulemusi ja me kavatseme selle vastast, sel-, nende vastast tegevust jätkata. olgu see siis Lääne-Balkanis või Ida-Euroopas Äh, siis me jälgime neid protsesse väga suure tähelepanuga ja sellepärast on need protsessid Lääne-Balkanil meie jaoks ka olulise tähtsusega. Äh, muuhulgas me toetame äh, piirivalve ja rannavalveorganite väljaarendamist, sest nemad saavad aidata meil ühiselt võidelda terrorismi vastu, aitäh! aitäh! härra ministrite nõukogu esimees, härra Zvizdic ja ma tänan teda nende selgituste eest, mis ta andis Bosnia-Hertsegoviina reformiprotsesside Euroopa Liiduga liitumise osas. mul on väga hea meel selle üle, et me saame kohtuda juba järgmisel nädalal Sarajevos, soovin teile kõike kõige paremat, muuhulgas reformide elluviimise teel ja tahan soovida, et meie vahel edeneb hea koostöö eile ja täna äh, toimub äh, oluline strateegiline Aadria mere äärsete riikide kohtumine ja ma usun, et see annab panuse meievahelisse koostöösse ja euro, eurointegratsiooni protsessi, tänan. ja seega on meie ahveti kohtumine lõppenud, kuid nüüd kohe me tuleme siia uuesti kokku Sarajevo delegatsiooniga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 ühesõnaga, te peaksite jõudma Sarajevosse kas teisipäeva õhtul, see oleks kõige parem ja mõned meist siis lähevad otse Mostarisse, sest et me elame seal lähedal ja oleme seal juba koha peal ja väga hea struktureeritud programm, dokumendid on ette valmistatud, kõik päevakorrapunktid, CV-d ja nii edasi, kui teil on veel mingeid soove, siis võtke palun ühendust äh, meiega ja nad on teile abiks, nii et me oleme kokku leppinud, kõik on korras, nägemist!